olid ametisse nimetamised kinnitatud. vastavalt kodukorra äh, artiklile sada viis esimeste konverents andis mulle teada, et komisjonide esimeste konverentsil ei olnud keegi vastu transpordikomisjoni taotlusele olla vastu rakendavale meetmele, kui nelikümmend liiget kahekümne nelja tunni jooksul protesti ei esita, eh, siis on see kinnitatud, kui esitatakse, siis me hääletame.